kallid kolleegid, läheme nüüd äh, hääletuste selgituste juurde. alustame esimese raportiga, kõigepealt saab sõna härra Nekov, palun. Toomas Manni ja härra Malinovi raport on see. aitäh, toetasin seda raportit, mis puudutab kvalifikatsioonide raamistiku parandamist ja, ja paremate teenuste pakkumist selle läbi, sest siin raportis keskendutakse kahele väga tähtsale elemendile, et meil oleksid ühesugused standardsed dokumendid, millega me saaksime oskusi ja kvalifikatsiooni tõendada, aga madalama kvalifikatsiooniga, madalama haridusega inimesed seda siiamaani ei ole kasutanud. me peaksime need dokumendid kättesaadavamaks tegema kõigile, ükskõik millise majandusliku või sotsiaalse taustaga inimesed on. kõikidel peaks olema võimalus saada praktikakohti ja veel üks asi, mis on tähtis, kõikidel, kõik peaksid ka teadma, kui tähtis, tähtsad on kogemused. kogemusi on võimalik saada nii praktika kui ka töökohtade kui ka töötamise kaudu ja see Europassi dokument teeb selle kõik võimalikuks. härra Tšambaski, palun järgmisena. aitäh, president, kallid kolleegid, ma hääletasin selle raporti poolt. Уважаема госпожо председател, гласувах подкрепа на този proua president, ma hääletasin selle väga tähtsa raporti poolt, sellepärast et meil on vaja äh, internetiplatvormi selleks, et koondada Euroopa Liidu ressursse oskuste kvali- ja kvalifikatsioonide osas. selle süsteemi reformimine tähendab seda, et me saame kasutada ka seda uut platvormi ning kasutada ära olemasolevad vahendid. selle uue meetmega on meil võimalik lihtsustada liikumist Euroopa Liidus. meie prioriteedid olid siin andmekaitse, selle platvormi nähtavus ja äh, kõrged standardid ka puuetega inimeste juurdepääsu puhul on kõik täidetud, on väga tähtis, et meil oleksid sellised äh, Ehm, kasutajasõbralikud meetmed, millega oleks siis võimalik ehm, seda võimalust kõige paremini ära kasutada. aitäh, Sean Kelly järgmisena! toetasin seda raportit, mul on väga hea meel, et see Europassi süsteem on välja töötatud ja oskuste kvalifikatsioonide raamistikku ja tunnustamist kogu Euroopa Liidus toetatud. tegemist on väga tähtsa dokumendiga, mis kajastab just oskusi, kvalifikatsiooni ja kogemusi on väga tähtis, et me kasutaksime seda raamistikku nii palju kui võimalik, teenimaks kõiki Euroopa Liidu kodanikke. Europass toob endaga kaasa väga palju eeliseid, on võimalik äh, ka mitteametlikke oskuseid kaasata, samamoodi nagu ka digitaalseid oskuseid ja selle raamistiku väljatöötamisega saavad kodanikud kasutada ka internetiteenused nagu e-portfooliot ja oskuste hindamist ja see kõik on väga tähtis võimalus kodanike jaoks, suurepärane raport, aitäh! aitäh, härra Kelly, järgmisena Lamassuuri raport ja kõigepealt saab sõna härra Zahradil paní předsedající já jsem si tu zprávu přečetl s velkým pobavením. Aitäh! Lugesin ähm, seda raportit ja minu arvates oli see naljakas, sest seal räägitakse näiteks Euroopa Liidu noorteorkestrist, mul ei ole midagi noorte muusikute vastu, aga kui ma loen, et selle orkestri patroon on äh, Euroopa Parlamendi president ja et äh, ka Juncker on äh, teinud lobitööd selle orkestri rahastamiseks Äh, ja et nad on saanud äh, kuussada tuhat eurot igal aastal toetust, siis ajab see mind naerma. selline naljakas projekt, äh, mida siis loova Euroopaga luuakse, see on pigem loov Junker kui loov Euroopa ja ma tõesti kahtlen, kas seda tasub toetada, just sellepärast ma hääletasin selle vastu. aitäh, kallid kolleegid. Te rääkisite loova Euroopa programmist ja nüüd on see selge, jah. Äh, järgmisena härra Tšambaski. Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, подкрепих доклада, тъй като той предлага създаването на орган... Aitäh, kolleegid! Ma toetasin seda raportit, sest äh, sellega luuakse organ, millega on võimalik äh, äh rahastada ja tagada rahastamisõigus äh, me ei tohi ära unustada, et see programm loeti juba tuhande üheksasaja seitsmekümne kuuendal aastal, siis kui Euroopa kultuuripoliitikat muudeti. ja veel kord muudeti seda veel kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal. rahastamine on võimalik ainult siis loova Euroopa programmi kaudu meil on olnud rasked ajad rahastamise leidmisega, aga nüüd me oleme võimelised hoolitsema selle eest, et rahastamine on tagatud ja kultuuriline mitmekesisus äh, leiab toetust. aitäh, järgmisena härra Kelly, palun. aitäh, proua president, mul on väga hea meel selle raporti üle, millega on võimalik äh, toetada ka noorteorkestrit selleks, et nad ka pikalt edasi saaksid tegutseda. noorte orkestrit on Loova Euroopa programmi kaudu juba minevikus rahastatud ja on väga tähtis, et meil on nüüd ka õiguslik ja läbipaistev alus selleks, et seda orkestrit ka edaspidi jätkusuutlikult toetada. see orkester on kogu Euroopa muusikud kokku toonud, neil on võimalik proovi teha üheskoos ja neil on väga palju esinemisvõimalusi festivalidel ja kontsertidel ja seda nii Euroopa Liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil. see on suurepärane võimalus noortele inimestele tagada neile sellised oskused ja kogemused, mida on vaja kultuurisektoris ja nad on teinud koostööd suurte orkestritega kogu maailmas ka ja see on võimalus noortele andekatele inimestele oma andekust näidata. ja nad ka Püha Patriku päeval mängivad, aitäh! In this case I have to, but thank you and well. Te olete ka kutsutud, ütleb Angeli, jah, tõesti ja järgmisena läheme härra Lamassuuri raporti juurde ja kõigepealt härra Zahradil uuesti. president, on selge, et ma usun, et me peaksime võitlema maksuparadiiside vastu, aga küsimus on, mis on üldse maksuparadiis? maksuparadiis ei saa olla riik, kes otsustas autonoomselt eh, parlamendis ja valitsuses eh, vähem makse kehtestada kui mujal Euroopa Liidus. maksukonkurents on minu arvates tervislik, see annab hoogu Euroopa Liidu majandusele, liikmesriikide majandusele ja kõik need katsed eh, kehtestada üht ühist maksubaasi, minu arvates see on sekkumine liikmesriikide maksusuveräänsusesse, see on ainult algus ja siis me liigume edasi, siis on meil kaudne maksubaas ja seetõttu ma ei saanud seda toetada, see on Pandora laegas ja minu arvates see ei ole hea. ja nüüd lähme edasi, Tanguki raport ja kolleeg Annemans, palun aitäh, president. Euroopa Liit räägib siin selle hädavajaliku maksu sisseviimisest. Belgias meil juba kakskümmend aastat on mõeldud selle peale, et Flandrial oleks suurem autonoomia ja selle eest võitleme Flaami liikumine on saanud ka äh, Äh, toetust valitsuselt, kuid veel paar aastat tagasi autonoomiast võitlejate kõige tähtsamaks nõudmiseks oligi fiskaalautonoomia. Öeldi, et see on väga lihtne, et kui meil on fiskaalautonoomia, siis me oleme võimelised ka ise majandust rohkem toetama ja rahva jaoks äh, heaelu tagama me Flaami liikumisega üritasime siis tagasi saada Belgialt neid õigusi. nüüd tundub, et äh, need mõtted hakkavad kaduma. seitse parlamenti, seitse riiki on sellele vastu, see on häbiväärne, me peame leidma teistsugused lahendused nendele probleemidele ja ma loodan, et võimalikult kiiresti need protsessid lõpetatakse. Dvioti raport, Mr Nekov. Dvioti raport, härra Nekov, palun. president, head kolleegid, ma toetasin seda raportit mis puudutas eelarvemenetluse suuniseid kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarve osas, sellepärast et kui nõukogu tuleb välja uute poliitiliste prioriteetidega, siis peab olema ka eelarve tagatud. kui me tahame keskenduda noorte potentsiaalile Euroopa Liidus, siis me peame välja töötama neile programmid ja need programmid peavad saama ka piisava rahastuse, selle asemel aga iga uus algatus on justkui rahastatud kärbete kaudu, kärbitakse teisi programme mis on suunatud noortele kodanikele. Need on ju programmid, mis on oma väärtust tõestanud. ma tõesti leian, et me peame toetama noori erinevate uute programmide kaudu, aga see ei tohiks tulla Erasmus plussi arvelt, mis on olnud üks edukamaid programme hariduses, aitäh! suur tänu, nüüd lähme edasi, olukord Süürias, kolleeg Mammekens Süüria konflikt on kõige äh, kohutavam katastroof üldse, see resolutsioon on kriitilise tähtsusega Süüria ja Lähis-Ida piirkonnale, aga mitte ainult, ka Euroopa äh, julgeolekustruktuuridele üldiselt. kui me langetame otsuse Süüriale ja puudutame sellist režiimi, siis mõjutame me väga habrast piirkondlikku raamistikku, mis võib seada ohtu meie julgeoleku tulevikus ja seetõttu hääletasin selle resolutsiooni ettepaneku vastu nii, nagu see dokument on koostanud, on äh, Euroopa Liit äh, probleemi tekitaja poole peal ja mitte lahenduse to tootja poole peal. milliseid konkreetseid tulemusi me saavutaksime piiravate meetmetega Süüria ametnike suhtes, kas tõesti on see diplomaatia nägu ja diplomaatia kasutamine ja kas tõesti oleme me kaasavad ja mitmepoolsed mängijad, kui me jätame Venemaa ja Iraani välja ja seetõttu hääletasin selle resolutsiooni vastu me ei hääletanud äh, ettevõtete ühisvastutuse eest, nii et äh, hääletuste selgitusi ka selles küsimuses ei peaks olema ja sellega siis äh, oleme me praegu istungi peatanud kuni kella kolmeni. head isu teile!